kõik, kes osalevad infotunnis, palun äh, tundke ennast vabalt ja tulge ja istuge võib-olla siia esiridadesse. esimene küsimus meie tänases päevakorras on tegelikult ühisküsimus, liidame mitu küsimust ja vastuse saab, äh, vastuse annab siis äh, härra minister loodetavasti kolmele küsimusele, härra Horatšeki küsimusele, härra Posselti küsimusele ja härra Kelami küsimusele. kõik need kolm küsimust puudutavad ühte ja sedasama, nimelt kohtusüsteemi Venemaal ning õigusriigi olukorda selles samas riigis. võib-olla härra minister, teile annaksingi nüüd sõna üle, saate esimesele küsimusele vastata no hea küll. ma tean et minu sõber härra horacek on mees kes on juba mõnda aega pühendunud inimõiguste olukorra jälgimisele venemaal ja ma tahaksin tänada et ta on selle töö enda kaela võtnud sellepärast et äh, seda Euroopa Parlament peakski ju tegema. mis puudutab nüüd äh, seda konkreetset küsimust, siis ma tahaksin härra Horatšekile kinnitada, et nõukogu jagab teiega muret äh, asjade arengu kohta seoses õigusriigi ja demokraatiaga Venemaal. nõukogu on seisukohal, et meie partnerlus Venemaaga peab baseeruma rahvusvahelise õiguse tunnustamisel, demokraatlike põhimõtte alalhoidmisel ning inimõiguste tagamisel. seega nõukogu jätkuvalt kavatseb survestada Venemaad täielikult äh, rakendama neid kohustusi, mille nad on endale võtnud, olles äh, Strasbourgi Euroopa Nõukogu liige ning ka OSCE liige ning mille nad on võtnud endale ka partnerlus- ja koostöökokkuleppe äh, raames, mis on sõlmitud Euroopa Liiduga. Need juhtumid, millele teie, härra Horacek ja teie kolleegid viitate, on muidugi tõsiselt murettekitavad ning nõukogu kavatseb äh, neid arenguid pinevalt jälgida ka edaspidi. nõukogu tunneb muret äh, nende asjade pärast Venemaaga suheldes mitu kord, äh, ikka ja jälle osana poliitilisest dialoogist, oleme rääkinud äh, inimõiguste konsultatsiooniprotsessis, äh, äh, mis toodi sisse märtsis kaks, märtsis kaks tuhat viis selle kohta. Venemaa tegevus selles valdkonnas ja teistes valdkondades tulevad arvesse läbirääkimistel uue kokkuleppe osas. kõik on väga oluline. ning tuleb esile ka teistes Euroopa Liidu-Venemaa suhete aspektides väga selgete inimõiguste sätete paikasaamine uues partnerluse koostöölepingus, mis on praegu arutelul, on samuti üks Euroopa Liidu prioriteetidest. nii nagu on läbirääkimiste direktiivis ka ette nähtud, mille nõukogu eelmisel aastal heaks kiitis. strateegiline partnerlus Venemaaga, nii nagu mõned on juba öelnud, peab olema üles ehitatud ühtsetel väärtustel. vastasel juhul ei oleks sellel kõigel mingisugust mõtet Euroopa Liidul on vaja uut lepingut, aga ka Venemaal on seda vaja. on ülioluline, et läbirääkimised, aga ka lepingu tekst ise peegeldaks neid väärtuseid, mis meile on kallid, näiteks nagu õigusriigi aluspõhimõtted. ja mina isiklikult luban teile, et et ma rõhun sellele, et Euroopa Liidu ühtsus on määrava tähtsusega tulemuste saavutamiseks suur tänu, härra minister. kallid kolleegid, selle küsimuse puhul annan nüüd sõna kolmekümneks minutiks, ütleb proua president ja parandab ennast kohe kolmekümneks sekundiks kõikidele küsimuste esitajatele üksteise järgi ja siis saab sõna äh, härra minister uuesti ja kõigepealt siis äh, sõna härra Horatšekile härra Oratšek küsib, kas kõik toimib ja toimib. mul on väike probleem. sellepärast, et varasemalt on nõukogu meile alati vastanud, et prioriteediks muidugi on, et meil oleksid Venemaaga suhted ja nii edasi ja nii edasi aga praegusel konkreetsel juhul, mis puudutab Hodorkovskit, Lebedevi ja proua Pahminat, siin ei ole mingit edasiminekut äh,. härra Bossalt. jah, te kaitsete inimõigusi ja ma hindan seda. ja ma hindan väga kõrgelt Tšehhi Vabariigi loovust, loovat suhtumist, aga kas äh, kas me ei võiks nüüd leida mingisugust lahendust eh, Juukose esindajad puudutavale küsimusele ja teiseks, kuidas me saaksime praktiliselt inimõiguste küsimust käsitleda läbirääkimiste eh, käigus Venemaaga, rõhutades just seda poolt rohkem kui varasemalt, härra Kelam? härra Kelam, suur tänu, proua president, suur tänu, härra minister, teie antud vastuse eest. kas te olete nõus sellega, et kui nõukogu oleks äh, julgelt ja veenvalt selle programmi esitanud ka Venemaa poolele, oleks näidanud seda, et Euroopa Liit võtab tõsiselt selliseid selliseid skandaalseid õiguse rikkumisi, siis äh, oleks ka majanduslikud suhted võib-olla täna natukene paremad. kas te olete nõus, et kui Hodorkovski ja Lebedev või juhtum ei saa läbipaistvat ja õiglast lahendust, siis ei saa Euroopa Liit eeldada, et Venemaa täidab ka oma majanduslikke öö, kohustusi. suur tänu ja härra minister, palun. kolleegid, mulle tundub, et Tšehhimaa eesistujana ei saa vaiki jääda ma ei olnud vaiki, kui me rääkisime energiatarnekindlusest ja vaiki ei jäänud ma ka varem kui rääkisime Hodorkovski ja muudest juhtudest. Te ilmselt teate, et on tulemas Troika kohtumine veebruaris ning äh, eesistujat esindab seal meie välisminister Karol Schwarzenberg ja te kindlasti teate, et need juhtumid, äh, mille kohta te küsimusi esitasite, näiteks nagu äh, proua Pahumina juhtum, me mõtleme ja kaalume samme, kuid mõistagi, kas tulemusi on tulemas või ei, siis see ausalt öeldes on kõik Venemaa kätes. meie saame küll teatava õhustiku luua survestamiseks, kuid Venemaa peab vastama proua president äh, annab sõna härra Hännenile lisaküsimuse esitamiseks. proua asepresident, ma tahaksin tervitada siin äh, kojas härra ministrit ja tervitada Tšehhi eesistumise aega. ja ma loodan, et kõik selle koja liik-, liikmed sama saaksid öelda, ausalt öeldes äh, äh, proua asepresident äh,, mõned küsimused, mis olid suunatud härra Topolanekile täna, täiesti šokeerisid mind, näiteks härra De Rossa kutsus üles võtma tagasi sõnad selle kohta, et Lissaboni leping ei olegi nii suu-, suurepärane, kui härra De Rossale tundus. ja üldiselt äh, härra De Rossa en- äh,, härra proua president ütleb, et võib-olla räägite asjast võib-olla peaks härra De Rossa ütlema oma kaasmaalastele, et Äh, proua president ütleb, et kolmkümmend sekundit on läbi ja mingit küsimust ta küll ei esitanud ja võtab ära kõnelejalt mikrofoni. suur tänu selle eest, härra Hänen ja järgmine küsimus ja see on küsimus number neli. proua Marian Harkini küsimus äh, maailma kaubanduse liberaliseerimise kohta, kuid proua McInnes võtab selle asja üle ja härra minister, sõna on teil well.. noh, ma tänan selle küsimuse eest. sest äh, mina tulen maalt, mis on suur vabakaubanduse pooldaja. see on aidanud meie majandust. Äh, suur osa meie SKP-st on seotud äh, kaubandusega või kaubandusega seotud tegevustest pärit ning sellepärast on meie eesistumise ajal väga oluline see, et Euroopa Liit jääks sellele teele, et ta teeks seda, mida ta WTO-s on lubanud, me tõepoolest näeme selliste asjade kallal vaeva. meie ambitsiooniks oleks eh, maailmakaubanduse liberaliseerimine ja eh, see on ka pandud üheks meie prioriteediks. see on olemas eh, kirjas nõukogu programmis. see on nii Tšehhi kui Rootsi programmis kirjas. ja see programm e, ilmus möödunud nädalal ning meie peaminister tutvustas seda täna hommikul. me e, tegeleme selle programmi e, käigus globaliseerimise väljakutsete ja võimalustega. me oleme huvitatud sellest, et sellest tuleks kasu kõikidele Euroopa Liidu kodanikele. me pooldame reeglitel põhinevat vabakaubandust kaubanduspoliitika peab aitama kaasa ka eh, Euroopa Liidu eh, keskkonnaeesmärkide saavutamisele. Euroopa Liit on endiselt täiesti pühendunud sellele, et eh, oleks saavutatud WTO raames Doha voorus tasakaalustatud kokkulepe meie kolm prioriteetset eh, valdkonda on eh, nendest välja toodud prioriteetsetest valdkondadest on üks Euroopa Liit maailmas ning see just rõhutab kaubanduspoliitikat, kuna ühte, eh, kuna tegemist on ühe mootoriga, mis viib edasi majandust. ning me töötame uue kaubanduspoliitika eh, kallal Euroopa jaoks selleks, et selle kaudu eh, kasvatada majandust ning töökohtade arvu. Eh, Tšehhi lubab et ta viib läbi kaubandusläbirääkimisi näiteks Korea, Mercosuri, eh, Antide ühenduse maadega ning me oleme eh, valmis pidama läbirääkimisi ka Hiinaga. me oleme valmis vabakaubanduslepinguteks meie naabritega, näiteks Ukrainaga, kui eh, Ukraina ja Venemaa täidavad nendele seatud tingimusi Äh, äh, seda äh, programmi arutatakse ka INTRE komisjonis jaanuarikuus. eesistuja arvamusel ei aita meid protektsionism, see ei suurenda toiduainetega varustatust Euroopast ning sellepärast meie toetame maailmakaubanduse liberaliseerimist Doha vooru kaudu ning me tahame eh, ka teha Euroopa põllumajanduse konkurentsivõimelisemaks. eksport tähendab ju raha. me tahame maailmakaubandust läbipaistvalt liberaliseerida ja eh, eh, põllumajanduse edendamine peab meile tagama toiduga varustatuse see tähendab, et toit peab olema kättesaadav rahvusvahelisel tasemel konkurentsivõimeliste hindadega ja e, me peame vaatama, et toitu toodetakse kõige efektiivsemal viisil. toiduga varustatus e, tähendab seda, et et e, maad suudaksid ennast ise ära toita, et nendel jääks raha selleks, et osta sisse muid kaupu ainult niimoodi me suudame tagada, et maailm oleks kindel. nüüd lisaküsimused. suur tänu eh, selle detailse vastuse eest, ma pean muidugi seda vastust nüüd täpsemalt uurima, kuigi ma ei saaks öelda, et ma oleksin teiega nõus. Eh, ma ütlesin, et eh, toiduainetega kindlustatust oleme me siin uurinud väga tõsiselt, mina olin ise raportöör, aga kas te nüüd võiksite mulle selgitada, teie ütlesite, et vabakaubandus põllumajanduse osas on edas, on teeks edasi ja et see on üks teie prioriteet, kas on nii? jah, kui eh, põllumajanduse osas toimub eh, vabakaubandus, siis on asjad väga head meil on võimalus veel kuulata ära kaks eh, lisaküsimust härra Posselt, härra Kamal, kõigepealt härra Posselt. Eh, minister, meie kuuleme siin, et põllumajanduspoliitika eh, tähendab seda, et põllumaja, põllumehi on kolm protsenti, sada protsenti on sööjaid, mina olen ise ka hea sööja. kas mina olen vabakaubanduse poolt, aga siiski me peame suutma ka iseennast ära toita. me peame ennast ära toitma selle pinna peal, mis meil on, me peame säilitama neid struktuure, mis selleks on olemas. E, suur tänu, proua president, kõigepealt nii nagu minu kolleeg, e, tahaksin ma e, öelda, et Tšehhi eesistuja on väga erinev eelmisest eesistujast ja ma vabandan selle eest, kui me eh, oleme esitanud eh, mingisuguseid ebameeldivaid küsimusi. me tahame, et WTO läbirääkimised jätkaksid. meil on ees eh, valimised, aga ja kui nüüd kõik need valimised meil ees seisavad, kuidas me siis saame uuesti alustada neid läbirääkimisi Maailma Kaubandusorganisatsioonis? minister, sõna teil mis nüüd puudutab äh, äh, ühtse põllumajandus, äh, ühtse <laughs> põllumajandus, rääkides ühtse põllumajanduspoliitika reformist, siis komisjon on tulnud välja valge raamatuga. mina püüdsin isegi orkestreerida teatud ühise ettevõtmist meie eesistumise ja siis Rootsi vahel selleks, et me saaksime välja tuua oma ühised seisukohad, aga tegelikult õiguslikud algatused ei ole meie valdkond. sõber Posselt, te ju loomulikult teate, et me oleme kultuuriliselt sarnastest eh, kohtadest pärit, aga eh, et Euroopas ei ole meil nälga, on eh, kõik tänu sellele, et me oleme elavdanud kaubavahetust omavahel. ma loomulikult tean, et eh, on teil näiteks mõned väga head tooted, nii nagu meilgi, teil on hea liha, meil on hea eh, õlu, aga vabakaubandus aitab meid kõiki nii Euroopas kui maailmas nüüd me oleme jõudnud järgmise küsimuse juurde ja see puudutab ühtse põllumajanduspoliitika tulevikku. palun, härra minister, sõna teil. Oh, noh, siin nüüd siis küsitaksegi ühtse põllumajanduspoliitika kohta. nõukogu daamid ja härrad tuletab teile meelde, et poliitilise kokkuleppe kontekstis, mis siis sõlmiti ühtse põllumajanduspoliitika tervisekontrolli osas, see võeti kahekümnendal novembril eelmisel aastal nõukogus vastu ja selle lepinguga otsustati, et äh, läbirääkimiste raamistikus, mis Annecy's Prantsusmaal käivitati kahekümne kolmandal septembril, ühtse põllumajanduspoliitika tuleviku kohta pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat perioodi ja pärast uut eelarveperioodi äh, on äh, nõukogu ja komisjon pühendunud äh, sellele, et uurida, kuidas otsetoetuste süsteemi edasi arendada ühenduses ja kuidas siis otsemaksete küsimust liikmesriigiti lahendada. võin teile öelda, et Tšehhi eesistujana kavatseb korraldada arutelud selles küsimuses mitteametlikul ministrite kohtumisel, ma pean siin silmas põllumajandust, põllumajandusministrite kohtumist, mis peaks Brno's äh, mais äh, saama alguse, härra Kandelovitš, minu äh, kabinetikaaslane, tahab neid arutelusid käivitada vägagi innukalt. ühtse põllumajanduspoliitika osas me peame öö, kaaluma erinevaid agraarpoliitika instrumente, eriti just nimelt otsetoetuste vallas, mis äh, aitaks vältida äh, diskrimineerivat finantsvahendite kasutamist ja tagaks siis võrdse raha kasutamise, mille on maksjad, maksumaksjad maksnud. tuleb toetada muidugi Euroopa talunike konkurentsivõimet ja äh, parandada Euroopa põllumajandus- ja toidutööstussektorit globaliseeritud ja avatud maailmaturgudel tuleb äh, parandada põllumajandustoodete kvaliteeti ning äh, mitteturupõhiste tulemuste leevendamist ning tuleb toetada jätkusuutlikkus maaelu arengusse. selle eelnimetatud dialoogi tulemuseks peaks olema tee sillutamine kaasajastatud ÜPP-le, mis tagab võrdsed äh, tingimused, ma tahan siin rõhutada, võrdsed tingimused kõikidele liikmesriikidele suur tänu, härra minister, härra Onehten! suur tänu, proua president, lubage mul ähm, tänada eesistujat selle vastuse eest ja mis puudutab teie plaane ja kavasid Tšehhi eesistumise ajal, kuidas on teil kavas vähem soodustatud piirkondi aidata, kuidas te neid äh, toetate? sest ma saan aru, et just nimelt need piirkonnad on need, mis äh, lähevad ühtse põllumajanduspoliitika alla ja nendel on vaja abi ja seega ma tahan täpselt teada, mis asja te kavatsete ette võtta, härra minister? noh probleem vähem soodsates piirkondades üle terve Euroopa on üks konkreetne probleem, mis ikka ja jälle tõusetub äh, ÜPP raames. enamus meist on ilmselt nõus sellega, et peame äh, otsemakset, otsetoetustest üle minema sellisele süsteemile, mis oleks natukene õiglasem ja millega toetatakse maaelu arengut ja maapiirkondade arengut, et mitte ei äh, hoiaks kinni nendest protektsionistlikest meetmetest. on viise ja mooduseid, kuidas seda teha, teeme komisjoni volinik Fischer-Poliga väga tõsist koostööd selles osas, ma küll ei ole põllumajandusekspert aga kindlasti tekib teil võimalus äh, pöörduda ka meie põllumajandusministri poole selles küsimuses ja sellest rääkida detailsemalt siis. suur tänu! üsna mitu lisaküsimuse soovi on esitatud, võtan need kolleegid, kes täna veel ei ole rääkinud, proua Toil ja proua Dekaf. Kauja, suur tänu, ma soovin Tšehhile kui eesistujariigile edu eesistumise ajal ma tahaksin, et härra minister äh, kommenteeriks äh, Tšehhi talunike kogemust äh, ja teie toidusektori kogemust tänaseni ÜPP osas, kas nad on rahul sellega ja kas see on oluliselt nende ettevõtmist parandanud? kuidas teie ÜPP-d näete olevat rakenduvat? võtame proua Tikau küsimuse ka, ütleb proua president suur tänu, proua president, härra minister, kahjuks majanduskriis äh, vii-, toob kaasa ka töökohtade kao. ostuvõime langeb ning äh, elustandard ja kvaliteet eeldab ju ka tervislikku toitu. talu, talunikke on Rumeenias palju, kuid nad on kõik väiketalunikud. millist toetust näete te ette nende väiketalunike jaoks, eriti uutes liikmesriikides? suur tänu, härra minister! noh, uutes liikmesriikides on muidugi tingimused erinevad. näiteks minu riigis palju neid väiketalusid ei olegi, nagu mujal teistes Euroopa riikides. me ei, meie eh, talunikud on väga konkurentsivõimelised, meil on suured talud, aga kui me vaatame näiteks, milline on olukord Poolas, siis seal on olukord muidugi teistsugune. küsimus mille esitas proua Doyle. kuidas meil läheb? minu valimispiirkonnas on ka talunikke Pöömimaal, kes äh, saavad äh, paremini hakkama kui teised, sest nad said rohkem raha. on neid, kes äh, Hugo Bossi ennast rõivastavad, seda kümme-viisteist aastat tagasi me küll ei näinud, et põllumehed niimoodi ringi käiksid aga muidugi tihti on põhjuseks ka see, et äh, maksed on olnud erinevad uute ja vanade liikmesriikide vahel ja see on elementaarse õigluse küsimus. see tuleb nüüd siin küll ära korra-, äh, siin tuleb korrektuure teha. samas me arvame, et ühtne põllumajanduspoliitika peab äh, läbima reformi. see on ainus viis, kuidas Euroopas konkurentsivõimet säilitada. nii et see probleem on meil komp-, keeruline, ma siin detailidesse ilmselt ei lange, kuid mulle tundub, et äh, üldjoontes oleme siiski jõudnud kokkuleppele. proua Tikau küsimus. härra minister, ma ei tea, kas te vastasite nüüd ikka mõlemale küsimusele. härra minister, siis ma vähemalt üritasin. suur tänu, ütleb proua president. kolleegid kell kaheksa peab meie istung lõppema, seega küsimused kuus kuni üheksateist, kakskümmend üks kuni kakskümmend neli ja kakskümmend kuus kuni kakskümmend üheksa saavad kirjaliku vastuse. sellega on infotund läbi. suur tänu, härra minister, et kohale tulite ja istung katkestatakse nüüd kuni kella kahekümne ühe null nullini. Thank you